tänu no,, härra esimees. suur tänu kõikidele äh, lugupeetud saadikutele, kes äh, need mm, kuulamisel osalesid. tänan kõikide küsimuste eest äh,. üritasin neile kõigile vastata nii hästi, kui suutsin. võin teile garanteerida, et minus on entusiasmi ja soovi välja arendada kõik need pädevused, mille komisjoni president mulle on usaldanud ma usun raudselt äh, kliimamuutuste vastasesse võitlusesse, usun, et Euroopa võib olla liider selles valdkonnas, usun, et võime olla ka taastuvate energialiikide kasutusele võtmises liidri rollis. ning äh, usun, et äh, kui suudame vastu võtta sõlmida kaubanduslepingud kolmandate riikidega, mis aitavad meil oma äh, veendumusi levitada ja aidata me niimoodi Euroopa tööstust. usun, et eurooplased on võimelised välja töötada täiesti ühe, täielikus ühenduses olevad energiavõrgustikud ja välja töötada süsteemi, mis toimiks vaba äh, läbipaistvalt. ning loodan koostööle komisjoni asepresidendiga, samuti äh, tööhõive äh, volinikuga, kuid eelkõige sooviksin loota teiepoolsele koostöödele ning olen absoluutselt äh, valmis teiega koostööd tegema, olen olnud äh, saadik kolmteist aastat, tean, mida parlament soovib. ma samuti nõudsin, äh, esindasin parlamendi nõudmisi, kui olin ise saadik ning nüüd on aeg kätte jõudnud olla samuti täielikult Äh, avatud teiega, läbipaistev teiega, soovin, äh, soovin mõjuhinnanguid koostada, mis on tõsiseltvõetavad äh, nii majanduslikult, sotsiaalselt kui keskkonna küsimustes. soovin konsulteerida kodanikega, et toimuks pidevalt, et see oleks, et see oleks tõsiseltvõetav ja soovin eriti, et parlament oleks kaasatud äh, Euroopa Komisjoni äh, projektide väljaarendamisse algusest peale. nii, äh, et me saaksime välja töötada olulised kompromissid, sest väljakutsed on tohutult suured. peame olema liidrid ka kliimamuutuste vastases võitluses, peame suutma tippkohtumistel rääkida ühehäälselt Eh, samuti peame üheskoos eh, kütust hankida, peame suutma näidata, et Euroopa Liit on midagi enamat kui kakskümmend kaheksa liikmesriiki kokku. mina saadan, eh, suudan ehk seda teha, mind toetavad kaks komisjoni ja Euroopas on olemas suurema, suurepärased ametnikud, ning äh, maailma suurimad mõistused tegutsevad Euroopa Liidus, peame äh, äh, koordineeritud koostööd teha. ma tean, et mõned on kõhkleval seisukohal, kuna kaks portfelli on kokku viidud, ma arvan, et see on suur võimalus. me peame olema tasakaalustatud, tegutseda algusest peale, peame olema algusest peale ambitsioonikad ning olen veendunud selles, et kui suudame algusest peale koostööd teha, suudame leida eh, kõige suurematele probleemidele lahendused eh, ning tulevased põlvkonnad on väärt puhast keskkonda, nad ei pea vastu astuma kliimakatastroofidele meie passiivsuse pärast. kuid meie põlvkond, eh, kakskümmend viis miljonit Euroopa töötut vajavad vajavad konkurentsivõimelist Euroopa tööstus, majanduskasvu, neil on vaja, et meie keskkonnaalased reeglid käiks käsikäes majanduskasvuga. see on väga keeruline leida tasakaalu. Eh, ma tean, kui suur väljakutse minu kätesse eh, jõuab, eh, kuid üritan seda garanteerida tänu teie koostööle. seega olen täielikult teie käsutuses ja kõigile suur tänu, et te tänasele kuulamisele tulite. Uh, thank you very much, Mr. Commission. aitäh, härra volinikukandidaat me oleme ajast väga hästi kinni pidanud, aga meil on siiski veel natukene informatsiooni edastada, nii et äh, alustagem kolleeg Laviast, see puudutab just keskkonnakomisjoni siis. aitäh, Jüri. ka mina soovin tänada volinikukandidaati vastamise eest ja küsijaid küsimise eest võin annan koordinaatoritele keskkonnakomisjonist teada, et meie hindamiskoosolek toimub homme hommikul kella kümnest poole kaheteistkümneni ja poole kaheteistkümnest kella üheni toimub meil ühine keskkonna ja tööstuskomisjoni koordinaatorite koosolek ja siis otsustame. veel kord kõigile tänu ja annan nüüd sõna uuesti tagasi härra Puusekile nüüd informatsioon tööstuskomisjoni koordinaatoritele. Te teate täpselt, millal see toimub, aga veel tähtsam, homme pool kaks järgmine kuulamine. meil on väga hea meel, et äh, Euroopa üldsus vaatab meid interneti kaudu. suur tänu kõigile siia tulemast, kaasa arvatud volinikukandidaadile, aitäh!